Saksamaa valitsus eh, eh, pädevad asutused teavitas et mind sellest, et eh, on ülevaatamisel praegusel hetkel Herman Winkleri saadikupuutumatus. ning esimeste konverentsi ajal alates ka